Good afternoon. tere päevast kõigile, nüüd oleme koosolekuga alustanud, kõigepealt ma, lugupeetud kolleegid, tahaksin teid õnnitleda, et teid on valitud või siis taas valitud Euroopa Parlamenti ja palju õnne, et olete valinud selle suurepärase komisjoni ja ma usun, et meil on kindlasti järgmise viie aasta jooksul võimalik väga põnevalt koos aega viita ja nüüd meil on kõik, äh, meil on täielik keelerežiim ja tahaksin teile meelde tuletada, et te peate kasutama oma hääletamiskaarte. nii et palun kontrollige, et hääletamiskaardid on olemas. siis nagu te teate, nüüd meil on tegemist avakoosolekuga ja peame valima esimehe ja valima aseesimehed. nii et kõigepealt alustame siis esimehe valimisest ja seejärel valime aseesimehed ja ma peaksin nüüd andma teada, kes on asendajad, kes osalevad hääletamisel. Rahvapartei Andrei Novakov asendab äh, Petri Šarmaad. rohelised Mikolas Peksa asendab Mikael Ribasit. Viola van Kramataube asendab Daniel Graubi ja kuue Konstantin Sarvamidis äh, asendab Juno Armažid ja kui on teisi asendus, asendajaid, siis palun andke teada ja fraktsioon peaks mind sellest informeerima. Renew Europe, Katrin, Katarin Tšee asendab proua Ritšit. suur tänu. kas veel keegi, ma pean teadma enne, kui me hääletamisega algust teeme? nii et kontrollime, kas meil on kvoorum olemas sel kvoorum on meil olemas. ja nüüd tahaksin kuulata ära, kes on teie poolt välja pakutud esimehe kandidaadid. härra Tšentšovski ja mina pakun välja Monika Holmajärvi, kes on väga hästi, heade kogemustega, entusiastlik parlamendiliige ja mul on äh, mul on see suureks auks, et ma saan tema kandidatuuri üles seada, suur tänu. Just... suur tänu ja Monika, kas Monika on nõus? Monika on nõus. mikrofon. I verified already the candidate kontrollisin juba seda, tegemist on komisjoni täisliikmega ja olete allkirjastanud finantshuvide ja käitumisjuhendi deklaratsioonidele. suur tänu. nii et kui meil teisi ettepanekuid ei ole, siis ma teeksin ettepaneku, et valime aplausiga uue esimehe ära. Congratulations, Moni- palju õnne, Monika, ja palun tulge, võtke oma koht sisse ja edu meile kõigile järgmiseks viieks aastaks! Dear colleagues, uh, first I would like to armsad kolleegid, ma tahaksin teid kõiki kõigepealt tänada ja ma tahaksin omalt poolt teile kinnitada ja lubada, et ma püüan anda endast parimat ja kui teil on midagi öelda, kui teil on mingeid probleeme või kui te arvate, et ma võiksin teha midagi paremini, palun andke mulle teada või kui on midagi, mida te sooviksite minuga arutada, siis ma olen valmis kõiki teemasid teiega arutama. ja ma tänan teid usalduse eest, see on mulle suureks auks. ja nüüd me jätkame. Läheme siis äh, valimistega edasi ja nüüd valime esimese aseesimehe nii et kõigepealt äh, meil on olemas kvoorum, selle me juba tuvastasime. ja kõigepealt, kas meil on muudatusi asendajate osas? ei ole. sellega on kõik korras. kõik jäi paika nii, nagu Martina ennem ütles ja märkisime, kes on saalis ja kes on lahkunud. ja nüüd palun seadke üles esimese aseesimehe kandidaat. ja felicitări pentru uh, alegerea dumneavoastră în funcția de palju õnne teile. mina olen Claudio Manda ja ma olen SND fraktsiooni koordinaator ja ma pakuksin esimese aseesimehe kandidaadiks välja meie kolleegi Isabel Garcia Munosi Vielen herzlichen Dank. Uh, liebe Kollegin, would you accept, accept the nomination? kas te olete nõus kandideerimisega? Será un placer, lo acepto. jah, olen nõus, ütleb proua Minjus. Ähm, aitäh, te olete täisliige selles komisjonis ja samad küsimused, mida esitati ka mulle, et olete allkirjastanud finantshuvide deklaratsiooni ja deklaratsiooni, mis äh, puudutab äh, käitumiskoodeksit. kandidaat vastab jah siis äh, kinnitaksime teid äh, aplausiga ametisse. kas äh, keegi on selle vastu? kui ei ole, siis võime kohe aplodeerida. palju õnne kolleegile ja ma palun, et ta tuleks ka poodiumile. Äh, ja nüüd jätkame teise aseesimehe valimisega ja ma palun esitada kandidaate. suur tänu. ja mul on suureks auks pakkuda välja kolleeg Katariina Kinitši. välja pakuti Katariina Kinitši nimi, kas on teisi ettepanekuid? härra Šalk, palun. jah, ID fraktsiooni nimel pakun välja härra Adinolfi kandidatuuri. Äh, ja teine ettepanek on siis härra Adinolfi. ja kuna meil on kaks kandidaati peame kõigepealt küsima, et kas olete nõus kandida-, kandideerima, kõigepealt küsin Katariina Kinnitšilt. proua Kinnitši on nõus ja nüüd härra Adinolfilt, kas olete nõus? härra Adinolfi on ka nõus. kuna meil on kaks kandidaati, peame mõlemale kandidaadile esitama ka küsimuse finantshuvide deklaratsiooni kohta ja deklaratsiooni kohta, mis puudutab käitumiskoodeksit, et kas te olete äh, Äh, täitnud ära need dokumendid. proua Kinnitši, jah, ma olen kõik allkirjastanud. härra Odinolfi. jah, ja seega mõlemad kandidaadid vastavad vajalikele eeltingimustele ja kuna meil on kaks kandidaati, viime läbi salajase hääletuse nii nagu vastav kord ette näeb. kas kõik on nõus sellega, et me kasutame hääletuskaarti, ma lähtun, et kolleegid ja ka mina peavad sinna kiirelt kaardi tooma võib-olla on mõttekas kõigepealt äh, viia läbi katsehääletus, kuna paljud meist ei ole veel äh, sellist äh, hääletust näinud ja meil on ka palju uusi kolleege siin komisjonis, igalühel on üks hääl ja sellele vastavalt on Rahvaparteil seitse häält, sotsiaaldemokraatidel kuus häält, uueneval Euroopal neli häält, rohelistel kolm häält ID-l kolm häält, ECR-il kolm häält, kuue NGL-il kaks häält ja mitteühinenutel on samuti kaks häält. ja hääletus viiakse läbi niimoodi, et esimeses hääletusvoorus äh, äh, antud häälte absoluutse häälte enamusega, mis äh, siis ähm, koosneb äh, vastavale kandidaadile antud häältest ja teises hääletusvoorus siis äh, see kandidaat, kes saab äh, kõige rohkem hääli kandidaatidele antud häältest ja kui häälte arv on võrdne, siis osutub valituks see kandidaat, kel, kes on vanem. ja nüüd teeksin ettepaneku, et me kõigepealt teeks ühe katsehääletuse äh, ma ei tea, kas meil on seekord Montserrat Caballé äh, valida, kas meil on võimalik valida Montserrat Caballét või Phil Collinsit, aga see on lihtsalt äh, katse, test. Äh, vasak klahv on roheline, see on selleks, et poolt hääletada, keskmine klahv on selleks, et jääda erapooletuks ja parem klahv, parem nupp on selleks, et hääletada vastu nii et ähm, hääletus on alanud. kas, kes soovib äh, tasuta õlut, on hääletuse sisuks? So, die Wahl ist geschlossen. ja nüüd on hääletus lõppenud ja kakskümmend üks äh, pooldavad äh, tasuta õlut. ja nüüd hakkame päriselt hääletama ja ja tähestiku järjekorras tähendab, et rohelisele nupule vajutades hääletate härra Adinolfi poolt ja punasele klahvile vajutades vajutate proua Kinnitši poolt, nii et roheline Adinolfi, punane Kinnitši. kas kõik said aru ja erapooletuid arvesse ei võeta? Also solange die Wahl geöffnet ist, kann man zwischen den ja kuni on Äh, hääletus avatud, on võimalik äh, ka veel ümber mõelda, aga mitte pärast, et pärast äh, hääletuse lõppu ei ole võimalik oma häält muuta, et tihtipeale ähm, inimesed uurivad, et kas pärast hääletuse lõppu on võimalik häält muuta, seekord ei ole. ja veel kord, roheline Adinolfi, punane nupp proua Kinnitši ja sellega on hääletus alanud. hääletamine on lõppenud. kolleeg Kinnitši äh, poolt anti kaheksateist häält ja kolleeg Odinolfi poolt seitse häält, nii et äh, seega on valituks osutunud kolleeg Kinnitši. ja ta sai kokku absoluutse häälteenamuse. Katariina, sellega, seega palun sind, et tuleksid poodiumile. ja nüüd hakkame valima kolmandat äh, aseesimeest ja palun esitada kandidaate. Äh, uueneva Euroopa fraktsiooni nimel esitan äh, proua Martina Dlabajova kandidatuuri. ja kuna proua Dlabajova nimi on nii pikk, siis ma teeksin kindlasti äh, vigu, kui ma seda üritaksin välja hääldada, aga proua äh,, aga armas Martina äh,, nüüd esitan küsimuse, et kas äh, äh, oled allkirjastanud äh, finantshuvide deklaratsiooni ja ka deklaratsiooni käitumiskoodeksi kohta. ja teine küsimus on, et kas sa üldse oled nõus kandideerima? jah ja nüüd on küsimus, et kas me saame kandidaadi aplausiga häälet- äh,, ametisse kinnitada, sii-, kui jah, siis peate aplodeerima. Ich darf dich, Martina, bitten, ja see tähendab nüüd seda, et siin on neli tugevat naist, nüüd me peame igal juhul valima meesterahva ja see on nii ette nähtud meie reeglites ja nüüd hakkame valima neljandat aseesimeest ja palun esitada kandidaate. Toomas Stehovski, palun Äh, lugupeetud esimees, palju õnne kõigile naistele. väga kena on näha, et äh, meil on siin väga tugevad naisterahvad meie komisjoni juhatuses ja ma tahaksin teha ettepaneku kandidaadiks ühe väga tugeva meesterahva, Tamas Deutsch, ta on viis aastat olnud siin komisjonis liige, ta on väga tuge-, kõva tööd teinud, ta on neutraalne, väga äh, lahenduste leidmisele orienteeritud ja tegi väga kõva tööd korruptsioonivastase võitlusega paljudes riikides, nii et äh, mul oleks väga hea meel, kui me tema poolt hääletaksime. kas on veel ettepanekuid? rohkem ettepanekuid ei ole. kõigepealt küsin Tamas Deutschilt, kas ta on nõus kandideerima? kõigepealt äh, küsin, et kas olete nõus kandideerima? jah, kolleeg on nõus. ja kas äh, oled allkirjastanud ähm, finantshuvide deklaratsiooni ja deklaratsiooni käitumisjuhendi kohta? ja nüüd kolleeg Manda, palun. S ja D fraktsiooni nimel me paluksime äh, salajast hääletust es ist entsprechend darum gebeten eine geheime abstimmung paluti viia läbi salajane hääletus ja seetõttu korraldame elektroonilise hääletuse, kui SD on nõus. kas kellelgi on veel vaja katsetada? ma kõigepealt palun hääletada, et kes on nõus sellega, et meil tuleb salajane hääletus kes on nõus, et meil on äh, salajane hääletus, vähemalt kuut äh, poolthäält on vaja, muidu me ei saa läbi viia salajast hääletust. meid on, e, poolthääli on rohkem kui kuus, seega hääletame elektrooniliselt. Die grüne Taste bedeutet roheline klahv tähendab, et äh, hääletate kandidaadi poolt, punane klahv tähendab, et hääletate vastu ja erapooletuid hääli ei loeta. kas tahate kõigepealt äh, veel äh, hääletust katsetada, ei soovi valida siin? ja pean Äh, veel äh, lisama, et kui te valimisel eksite, hääletamisel eksite, siis te pärast oma hääletustulemust korrigeerida ei saa ja seega äh, kuulutan valimise hääletamise avatuks. hääletamine on nüüd lõppenud üksteist poolthäält, kuus vastuhäält, kolm erapooletut kahekümnest antud häälest. ja sellega on Tamas Deutsch saanud kokku absoluutse häälteenamuse. Tamas, palun, et sa tuleksid siia ja meid täiendaksid juhatuse viimase liikmena. kann mir auch.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 kõigepealt suur tänu kõigile, et meil nii kiiresti õnnestus äh, juhatuse valimine läbi viia ja mul oleks väga hea meel, kui me eelarve kontrolli komisjoni liikmetena väga pühendunult oma tööd teeksime, sellepärast et äh, eelarve kontrolli komisjon on tõesti väga hea maine saanud endale viimastel aastatel ja koos äh, aseesimeestega oleks mul väga hea meel, kui meil õnnestuks äh, seda head pärandit ja head mainet äh, ka tulevikus äh, alles hoida ja ma soovin väga head koostööd. ma kuulan teid alati, olen alati teie käsutuses ja kõik saavad minu mobiiltelefoni numbri, et kui on muresid, ja probleeme, siis olen teie käsutuses, ma arvan, et see käib ka kõik, kõigi minu aseesimeeste kohta, kellele ma äh, soovin südamest õnne, ma tänan teid, soovin teile täna veel head päeva jätku ja kahekümne neljandal juulil on esimene komisjoni koosolek ja siis juba Euroopa Komisjon, Euroopa Kontrollikoda ja äh, meie õigus, teaduslik talitus on äh, meie käsutuses ja annavad teile ülevaate meie tööst ja meie ülesannetest ja ma tänan teid suurepärase distsipliini ülesnäitamise eest selle, äh, nendel äh, valimistel, aitäh!